täiskogu toimub ka neljapäeval kuni hääletusteni. lennu ja ka rongiliiklus on halvatud, ka bussid, ühistransport, trammid Strasbourgis ei sõida ja seetõttu on võimatu tagada teile seda, et teil on võimalik kasutada ühistransporti nii, nagu te olete seda teinud siiamaani kuid me oleme teinud mitmeid alternatiivseid äh, variante ja võimalusi leidnud selleks, et teil oleks võimalik pöörduda tagasi oma koduriikidesse. kõik äh, alternatiivsed meetmed ei ole veel kindlalt paigas, aga praegu võin teile juba öelda, et Taalis tšarterrong sõidab täiesti tavapäraselt nagu alati ja Euroopa Parlamendi ning ähm, raudteejaama vahel sõidab buss, selle eest on hoolitsetud. siis on veel ette nähtud ka bussiühendused lennujaamadesse, mis ei asu Prantsusmaal ja seda teeb siis parlamenditeenistus. kvestorid otsustasid äh, ja andsid ka sellekohase teadaande selle kohta, millised äh, on veel erinevad transpordivõimalused nimelt äh, ka autosõitude puhul äh, jäeti jõust välja kahekümne kilomeetri reegel selleks, et teil oleks võimalik äh, teenistusautodega sõita Saksamaa lennujaamadesse, nii et Euroopa Parlamendi autodele ei kehti enam kahekümne kilomeetri piirang, teil on võimalik sõita kaugemale. siis Strasbourgi linnavalitsus annab sellel nädalal välja veel teadaande ja informeerib saadikuid selle kohta, milliseid äh, transpordivõimalusi on teil võimalik kasutada. täna kell kaheksateist kolmkümmend tuleb kokku parlamendi juhatus ja me tegeleme just nende nimetatud punktidega, me räägime väga täpselt sellest, kuidas meil on teile võimalik tagada võimalikult head transpordiühendused Strasbourgist koju. homme lõuna ajal saate te e-kirjaga ka informatsiooni selle kohta. kui peale selle peaks olema veel informatsiooni, mida me saame, siis veel kolmapäeva ennelõual, ennelõunat kindlasti informeerin teid nendest. nii et homme ennelõuna saate esimese e-kirja informatsiooniga transpordivõimalustest ja võib-olla saate te veel ka lisateavet, kui Strasbourgi linnavalitsus meile lisainformatsiooni saadab, nii et kogu informatsioon, mis on meie käsutuses, saadame me teile kohe edasi. nii et me tegeleme selle küsimusega selleks, et teil oleks võimalik äh, ilusti koju tagasi pöörduda. see on nüüd siis esialgne informatsioon, homme-ülehomme saate üksikasjalikumat informatsiooni soovi, sõna soovis üks kolleeg. aitäh! aitäh selle teadaande eest, ma arvan, et kogu Euroopa rahvas ja eriti Ühendkuningriigi rahvas äh, on äh, hämmeldunud sellest segadusest, millest on, me tuleme Strasbourgi kord kuus, seekord kaks korda kuus ja hääletus võiks väga lihtsalt toimuda ka Brüsselis, kui me oleme seal. selle Strasbourgi reisi kulu on, ulatub miljonitesse ja miljarditesse eurodesse üle aja. võib-olla oleks ometi ka aeg üles ärgata ja parlamendil oleks aeg üles ärgata, et me ei tuleks siia üleüldse. E, suur tänu suur tänu teile teie sõnavõtu eest, daamid ja härrad ja kallis kolleeg, tahaksin viidata sellele, et see ei ole meie tänane arutlusteema. täna räägime me tehnilistest üksikasjadest, sellest, kuidas teil on võimalik neljapäeva pärastlõunal tagasi koduriiki pöörduda. see punkt, mida, mille teie tõstatasite, puudutab Euroopa Liidu aluslepinguid ja mitte meie tänast arutelu teemat. härra Sporuni ka samal pres-, president, ma tahaksin lihtsalt lisada, et võrreldes Brüsseliga on Strasbourgil teatud eeliseid, see on Saksamaale palju lähemal ja seetõttu on palju lihtsam leida alternatiivseid transpordivahendeid kui Brüsselis. aitäh, sellega oleme me siis selle arutelu lõpetanud ja veel kord tahaksin teile meelde tuletada, et ma edastan teile täiendavat informatsiooni nii homme hommikul kui ka kolmapäeva hommikul.